on ka see päevakorrapunkt äh, läbitud, järgmisena arutame Made in päritolumärgistust ja proua Ashton, palun. Uh, härra president, suur tänu. mul on hea meel, et äh, mul on täna võimalus rääkida täiskogul meie ettepanekust päritolutähise kohta võib-olla parlamendiliikmed mäletavad, et seda ettepanekut on juba kahe tuhande viienda aasta detsembrist saadik toetatud. tuletan meelde kuuenda juuli kahe tuhande kuuenda aasta resolutsiooni ja deklaratsiooni kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrist. mul oli õnn ka Strasbourgis parlamendiliikmetega seda teemat arutada parlamendiliikmed rõhutasid vajadust kiirelt edasi liikuda ja see määrus vastu võtta. kõik kindlasti nõustuvad, et põhimõttelise tähtsusega on see ka mm, sellepärast, et ta ei suurenda mitte ainult võimalusi turul, pakkumisi võimalusi, vaid ka ära kasutada neid võimalusi, mis tekivad globaliseerumisest, võib-olla toob see kasu ka väikeettevõtetele ja tarbijatele päritolutähist tuleks just nendest vaatevinklitest käsitleda. Teie olete ka rõhutanud Euroopa tarbijate õigust saada kohest ja selget informatsiooni oma otsuste koht, ostude kohta ja just me, sellele on meie ettepanek ka suunatud. eesmärk on eh, teavitada täielikult eh, tarbijaid ostude päritolu kohta. päritolutähis teatud import, imp-, kolmandatest riikidest imporditud äh, äh, kaupade puhul ei ole selle ettepaneku alla jäänud, aga ma tahaksin lisada, et päritolutähis äh, Äh, selle rakendamine vastab ka WTO põhimõtetele ja reeglitele, need on sarnased igal pool maailmas, olgu siis Hiina, USA või Kanadaga, igal pool nõutakse päritolutähist imporditud kaupadelt. loomulikult ka e-, e-, Euroopa Liidus kehtib seesama põhimõte ja enamus kaupu poodides juba kannabki sellist tähist. see muidugi tähistab, et Äh, enamusel ettevõtetes on ka kohustus märgistada oma äh, imporditud tooteid, ekspordi puhul seda ei ole, seda kohust-, või tähendab, kulutusi ei ole vaja teha, aga meie oleme soovinud ka päritolutähisega märgistamise kasutusele võtta, Liitu tagada nii, et sellest saadav kasu oleks suurem kui kulutused, mis selleks tehakse. me püüame eelkõige ühistele seisukohtadele kompromissile jõuda, oleme liikmesriikidega seda arutanud komisjonis sada kolmkümmend kolm, kahekümne kolmandal oktoobril kaks tuhat üheksa. Euroopa Komisjon palus liikmesriikidel kaaluda toodet kulude katmise limiteerimist, see nii, et see märgistus puudutaks ainult eh, tarbekaupu eh, ja jätta välja need, mis otsest, otseselt tarbijat ei puuduta. eelkõige peaks päritolutähis olema jaemüügis asuvatel kaupadel. teiseks soovis Euroopa Komisjon rakendada eh, piloot Äh, projekti taktikat. see võimaldaks siis mõjuhinnangut äh, kulude ja tulude kohta teha ja äh, anda meile võimalust, kuidas määrus paremini kataks tooteid analüüsida. kõiki kahtlusi me ei suutnud muidugi hajutada, mõned liikmesriigid jäid see äh, põhimõtteliselt selle ettepaneku vastu, aga diskussioonid jätkuvad ka järgnevatel nädalatel, toimuvad ekspertkohtumised äh, ka sa-, äh, komisjonis number sada kolmkümmend kolm. loodan, et kõnelused aitavad leida mm, kompromissi artikkel kakssada seitse Lissaboni lepingus annab Euroopa Parlamendile täiendavat pädevust ka kaubanduspoliitikas kaasa rääkida ning eh, nimetatud määrus võib olla esimeseks selle uue sätte viljaks. seetõttu Euroopa Komisjon jälgib suure huviga nimetatud teemaalaseid diskussioone ja oleme valmis teie juurde igal hetkel tagasi tulema ja aru andma tänan. aitäh ja palun nüüd kõikidel oma kõneajast kinni pidada, sest äh, me äh, lõpetame äh, pärast südaööd ja me ei taha tekitada probleeme ka tõlkidele. nüüd kõigepealt Rahvapartei nimel kaks minutit, proua Muscardini. president ka saavad olema probleemid mitte ainult tõlkidel, inimesed, kes jälgivad seda arutelu ja tahavad saata konkreetset vastust. see on teema, mida me oleme arutanud kahe tuhande viiendast aastast alates. Made in päritolu täis, vaatamata kahe tuhande viienda aasta määruse eelnõule ja tarbijate hulgas leitud konsensusele ei ole ikkagi veel jõudnud definitsioonini. määruse regulatsiooni puudumine äh, kahjustab kodanikke ja tarbijaid ja on takistuseks õigluse saavutamisele turul kaubanduskomisjon vaatas ideed, et vähendada kaupade kategooriate arvu ja rakendada seda teatud eksperimentperioodi jooksul. kas meil on kompromisskokkulepe vähemalt mõnede liikmesriikidega ja kas te kavatsete toetada parlamendi kaasotsustusmenetlust selleks, et saavutada määruse eelnõu nagu ka kahe tuhande viiendal aastal ja missugused garantiid võib komisjon anda selle pika debati lõpus. suur tänu, volinik, teile, mida teie olete teinud. suur tänu teile pühendumuse eest. vastuses ühele minu viiend-, tänu membri küsimustele komisjon ütles, et ta kindlalt toetab kahe tuhande viienda aasta ettepaneku heakskiitu ja kas see on endiselt nii? aitäh, proua Muscardini, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit äh,, härra Susta. suur tänu. ma praegusel hilisel tunnil ei hakka läbi võtma kõiki põhjusi, mis parlamendi soovides on olnud ja minnes tagasi kahe tuhande viiendasse aastasse, kus kirjutati alla parlamendi resolutsioon, millega toetati volinik Mandelsoni algatust ka kahe tuhande kuuendal aastal soovite väikseid muudatusi, et saada paremat toetust artikkel saja kolmekümne kolme komisjonis. mõned riigid on öelnud, et nad on selle vastu või nad ei usalda seda, sealhulgas Ühendkuningriik. me tuletaksime teile meelde, et me ei nõua seda protektsionismi eesmärgil me tahame kaitsta oma tarbijaid ja tagada, et kaubad oleksid kvaliteetsed. see, mis on puudu seoses Jaapani, India, Brasiilia, Kanadaga, suurte konkurentidega. me peame kaitsma ka oma Euroopa Liidu huve. parlament seega toetab täielikult komisjoni algatust ja täname teid eh, tehtud töö eest ja soovime, et see jätkuks isegi kui menetlus ei lõpe jõuluks, vaid lõpeb uue Lissaboni lepingu menetluse kohaselt. nüüd edasi ALDE fraktsiooni nimel härra Rinaldi. volinik, kallid kolleegid, toetuseks eelkõnelenud kolleegidele ja korrates proua Muscardini küsimust, keegi rääkis siin justkui suurest paugust suur hulk musta mateeriat, mille puhul keegi ei tea, kust see täpselt pärit on. kui vaadata praegust globaalset olukorda, siis tegelikult on suurel hulgal tooteid, mille päritolust tarbija ei tea mitte midagi. ja liberaalide ja demokraatidena toetame vabakaubanduse põhimõtteid, aga toetame ka seda, et kaupade päritolu peab olema selge ja läbipaistev tarbijate jaoks, et toetame kahe tuhande viienda aasta ettepanekut ja toetan proua Muscardini küsimust. nüüd roheliste nimel härra Schlüter. suur tänu. suur tänu ka volinikule. väga sageli äh, on komisjon pigem sammu tagasi astunud kui edasi. turumajandus ei saa funktsioneerida siis, kui tarbijatel ei ole informatsiooni toodete päritolu kohta, kui ei ole toodetel päritolu tähist. mingeid äh, erandeid ei tohi teha nendele riikidele, kellel on vabakaubandusleping Euroopa Liiduga või nendele, kes ütlevad, see läheb liiga kalliks maksma juba täna on paljud äh, tooted ju ähm, märgi, märgistatud juba, kulud on äh, väga tagasihoidlikud äh, niisuguse märgistuse tagamisel. samuti on vaja võiel-, võidelda niisuguste toodete vastu, mis ei ole tähistatud, mis on kopeeritud märgistus aitab meile ka kindlasti võltskaupade vastu võidelda. suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Scholz. suur tänu. meie fraktsioon arvab, et Euroopa Liit peab kiireloomuliselt äh, äh, märgistama kõik kõik äh, tooted, mis Euroopa turgudele jõuavad, äh, silmas pidades praegust äh, üleilmastuvat maailma, tarbijatel on selleks õigus. siis mõistavad tarbijad, mis asi on täpselt Euroopa ja kuidas Euroopa panustab kaubandusse üle terve maailma. seetõttu ma sooviksin, et kolleegid toetaksid kahe tuhande viienda aasta lähenemist päritolumärgistusele ja see tuleb kasuks Euroopa tarbijatele. see võib kasuks tulla ka Euroopa VKE-dele. me kutsume nõukogud ja komisjoni üles võimalikult kiiresti kokku leppima parlamendiga. aga siin on küsimus ka sidusas poliitika tegemises. ja minu arvates võib rahvusvaheline kaubandus panustada ka rahvusvahelisse rahusse suur tänu, nüüd enda nimel kõnelejad. kõigepealt proua Komit. sistema industriale a livello europeo in cui il buon nome suur tänu. meie toetame sellist süsteemi tootmises Ehm, ehm, sellist tootmist, ehm, mis äh, toodab koha peal Euroopas kvali-, kontrollitud kvaliteediga kaupu. meie soovime ka, et meie tarbijad teaksid, millega on tegemist, kust toode tuleb ja selleks, et seda eesmärki saavutada, on äh, iseenesestmõistetav läbipaistvus. läbipaistvuse põhimõte on just see, mis on direktiiv, tootetähistuse direktiivi aluseks. Äh, need nõuded on juba äh, niikuinii nõus, äh, jõus tähendab Hiinas, Ameerikas ja Kanadas. kui rääkida Hiinast või mujalt, saabuvatest toodetest peab tarbija samuti saama teadma, millega on tegemist. see ei puuduta mitte ainult kvaliteeti, kvali-, kvaliteet peab ilma järeleandmisteta niikuinii hea olema, aga päritolu peab olema ka kirjas. veel kord, läbipaistvus ei ole sugugi liigse protektsionismi sünonüüm. mina arvan, et see uus meede ei too ka mingeid liigseid kulutusi kaasa tööstusele. imporditud kaupadel peab kindlasti olema mm, tähistus. Austraalias, Hiinas, USA-s niikuinii on eh, tooted märgistatud, me ei taha ju, et eurooplaste jaoks konkurents eh, raskemaks muutuks. Euroopa tarbijad peavad ka eh, teadma, kust tooted saabuvad, neil on täielik õigus paremate toodete järele suur tänu. suur tänu, härra Arip, kaks minutit. proua volinik, härra president, muide see tänane päritolumärgistuse debatt ei jää sugugi viimaseks, nii nagu kolleegid, tahan mina ka äh, rääkida, kui vajalik on vastav äh, regulatsioon. tõesti, kahe tuhande viiendal aastal, kahe tuhande seitsmendal aastal, siis kui me resolutsiooni hääletasime, palun Crespo resolutsiooni äh,, Äh, oleme me seda mõtet toetanud, nõukogus on ikkagi see protsess takerdunud, aga ometigi puudutab see põhimõttelist küsimust. meie oleme Euroopa e, tarbijate esindajad, aga ka Euroopa ettevõtluse esindajad, e, kolmandatest liikmesriikidest toodete puhul peab olema meil tead-, teada, millega on tegemist, rääkides mööblist või nahktoodetest, on kindlasti äh, äh, märgistus tähtis ka tootjatele. me soovime, et äh, töökohad jääksid ikkagi Euroopasse. ma tahaksin eelkõige rõhutada, et praegune ettepanek jääks ambitsioonikaks. selleks, et liikmesriikide toetust saada, ei ole vaja lõppeesmärgi osas järeleandmisi teha. meie tahaksime, et ja tähist, päritolumärgiga oleks võimalik nii valmistooteid kui ka koostisosi importida. kindlasti saavad ainult tarbijad sellest määrusest ainult kasu, see aitaks parandada, lihtsustada ka päritolu tähistuse reeglistikku eelkõige aitab see kaasa ka Vahemere piirkonnas toimuvale kaubavahetusele ja nüüd, kui Lissaboni leping jõustub, äh, ähm, on kindlasti ka komisjonil palju rohkem pädevust äh, kaasa rääkida, seetõttu äh, koos saadikutega jätkame dialoogi selle nimel, et sellest võidaksid nii Euroopa töötajad kui ka tarbijad. suur tänu! härra Enn kallid kolleegid, äh, praeguse määruse vastuvõtmine ei, ei, ei pruugi tähistada või äh, tegeleda ainult päritolumärgistusega, see peab mõjutama keskkonnakaitset, tööhõivekaitset, vastutustundlikku majandust, kui äh, ülemaailmastumine tekitab olukorda, et me ei suuda enam toota, siis peame me vastu seisma nendele katsetele, kus püütakse ähm, ohustada meie töökohti või äh, määruste varjus ohustatakse keskkonda. rääkides äh, farmaatsiatööstuses, autotööstuses alati ollakse kasumijahil, aga samas kaastavad äh, ka,, kannatavad tarbijad, kümned tuhanded töökohad lähevad kaotsi meie tahame, et tarbijad Euroopas saaksid valgustatud valikuid teha, et nad teaksid, kas keskkonnakaitsereegleid ja eh, tööohutusreegleid on eh, ka, eh, ka tootmisel arvestatud. suur tänu! härra Fjellner, palun! suur tänu! protektsionistid muide ise ei tunnista, et nad on protektsionistid Nad muide peidavad ennast muude argumentide varju ja päritolutähis on just hea näide selle kohta. kahe tuhande kuuenda aasta juunis muide kuulasin, milliseid müüte selle kohta räägiti. aga enne kui Koreaga vabakaubandusleping sõlmiti, sõlmitakse, tuleb ka see küsimus läbi vaadata. kolm aastat hiljem on need müüdid, mis to-, mis kunagi levisid ikka veel õhus, aga tarbija nõuab päritolutähistust ja Euroopa Komisjon jälle ei ütle midagi üheksakümmend kuus koma viis protsenti muide, arvamusküsimuste vastuseid on tulnud Itaaliast. ja nüüd? ega see päritolu tähis ei puuduta ainult geograafiat. meie soov, minu meelest ei ole ka õige see, et päritolu täis aitab Euroopa konkurentsivõimet tõsta. pigem on see tekitanud turu täieliku ava, avamise. miks siis soovitakse sellist märgistust Euroopa Liidus, see Euroopa Liidu siseselt jääb see protektsionistlikuks meetmeks. Made in EU peaks olema ettepanek, aga see ei puuduta ülejäänud maailma. ja nüüd vaba mikrofon, proua Mäkkines. suur tänu. meil juba on päritolu tähistus toiduainetel väga paljudel muide ja, ja teistel ka midagi uut ei ole, aga mm, probleem toidumärgistamisel on see, et see ei ole alati täpne. mida me ka nüüd ei teeks selle ettepanekuga, katsume nii teha, et kas, e, e, e, et me kontrollime neid märgistusi, kas see informatsioon, mida tarbija saab, on täpne, kas see on see, mida ta otsib. ja mul on veel üks spetsiifiline küsimus. üks tootja, Euroopa Liidus tegutsev tootja, küsis, kas parlament, nõukogu ja komisjon eh, tegelevad meid in European Union, seda on tehtud Euroopa Liidus märgistusega. võib-olla Euro-, Euroopa Komisjoni volinik saaks meile vastata selle kohta. suur tänu ja nüüd härra Kelly. suur tänu, ma ütleksin paar sõna selle väga vastuolulise küsimuse kohta. märgistus on tekitanud palju probleeme, eriti põllumajandussektoris Iirimaal. Äh, ja äh, seda on probleemi, nagu proua McInnes ütles, äh, on tõstatatud korduvalt. imporditud toiduaineid töödeldakse Iirimaal ümber, lisatakse sinna näiteks pipart ja siis müüakse seda kui Iiri toodet. igaühel on õigus teada päritolu ja ka töötlemise riiki. ning ma saan aru, et selline ebapiisav tegevus hakkab nüüd lõppema ning me tõesti saamegi teada, kus mingisugune toiduaine tegelikult tehtud on. suur tänu, härra Kelly! nüüd üheks minutiks härra Silvestris. selgus, selgus, selgus, volinik. seda nõuame meie turult. meil on tarvis standardeid, mis tagavad läbipaistvuse, eh, kaitsmaks meie tarbijaid. turu vaba, vaba turuga käivad kaasas selged reeglid ning mehhanismid, mis võimaldavad äh, tarbijatel valida. seda me täpselt soovimegi. ka minu kodumaal võib ajalehtedest lugeda erinevaid äh, asju, kus öeldakse, et äh, sageli tooted, mis jõuavad Euroopa Liitu, on kasutatud, on toodetud mürgiseid aineid, kasutades või laste tööjõudu kasutades. inimestel on õigus valida selle põhjal, et on selgelt teada, kus toodet, toodetud on. seda me soovimegi ning on kätte jõudnud aeg, kus me võimalikult kiiresti kiidaksime selgelt heaks standardeid, mis võimaldavad meie tarbijatel läbipaist-, nähtavuse põhjal teha oma selged valikud. suur tänu ning nüüd proua volinik. president, suur tänu, suur tänu kõigile, kes selle olu-, äh, olulise arutelu jooksul sõna võtsid. tahaksin siin äh, vastata proua Muscardini ütelusele, et see asi on veninud väga kaua mina voli-, äh, minu voliniku ajal äh, olen ma rääkinud paljude liikmesriikidega nende spetsiifilistest probleemidest ning äh, olen seda teemat oluliseks pidanud, aga nagu siin öeldud juba on, poliitilise elu reaalsus on see, et igasugune otsus tuleb läbi suruda ka nõukogus. selleks on aga tarvis kvalifitseeritud häälteenamust meil tuleb nüüd selgelt mõelda, ähm, mida tähendaks läbikukkumine. mulle tundub, et meil on nüüd võimalus veel viimistleda seda ettepanekut, võttes arvesse liikmesriikide muresid, aga me peame selle küsimusega kindlasti edasi tegelema. see on komisjonile ka oluline, eriti arvestades, et nüüd hakkab komisjon oma tegevust lõpetama, mõned võib-olla ütlevad, et äh, ammu oleks võinud seda teha. aga me soovime võimalikult kiiresti sellega ühele poole saada. ma ei saa mingisuguseid tagatisi anda, sest äh, otsuse teeb lõpuks ju nõukogu, aga ma luban teile, et ma tegelen selle küsimusega edasi, sest äh, paljud soovivad seda. terve rida auväärseid saadikuid tõstatasid tarbijate küsimuse ja selle, kuidas äh, antud otsus suurendab selgust ja läbipaistvust äh, ja annab äh, infot tarbijatele, tsiteerides iga Adam Smithi. vabakaubanduse jaoks maailmas on tarvis ka läbipaistvust ja selgust tarbijatele. Need kaks kontseptsiooni käivad ju käsikäes. ma nõustun sellega täiesti ning seetõttu need auväärsed saadikud, kes selle küsimuse tõstatasid, suutsid tungida tegelikult meie ettepaneku südamesse. selliseid asju juhtub tegelikult üle terve maailma, suurem osa riike, kes meie liitu ekspordivad, nende puhul on juba teada, kust need tooted pärit on. ning nagu juba öeldud, tarbijatel on õigus teada, kust tooted on toodetud ning see on oluline viis, kuidas nad suhtlevad turuga. meie peame ütlema, et on ääretult oluline saavutada läbipaistvus ja me ei tohi seda karta. kui me seda kardame, siis on midagi valesti. vabaduse, vabakaubanduse puhul äh, tuleb ka silmas pidada läbipaistvust nüüd spetsiifilisemalt, äh, härra Schult, te rääkisite sellest nimekirja laiendamisest. see, tegemist ei ole üldsegi lõpliku nimekirjaga, me lihtsalt äh, üritasime välja tulla realistliku nimekirjaga. aga me oleme absoluutselt valmis selle üle veel äh, edasi läbi rääkima. siis siin tõstatati vähese ambitsioonikuse probleem jah, aga me ei ürita seda ettepanekut lahjendada, me üritame olla realistlikud ja meil ei ole võimalus liiga ambitsioonikat asja nõukogus läbi suruda. minu asi on praegu öelda, et me ei tohiks edasi seda ettepanekut lahjendama, tada, vaid me peame tõesti arvesse võtma tarbijate muresid see mudel peab olema selge, äh, isegi kui ta on natukene piiratud ning seda hiljem siis võib-olla saab laiendada. kui me, kui kõik on täpselt mõistnud, mida me saavutada tahame. ma mõistan ka seda, et meil on tarvis kaitsta töökohti Te, eh, auväärsed saadikud, teate vägagi hästi, et ma mõistan, milline vahe on protektsionismil ja töökohtade kaitsel. me peame selgelt öeldma, ütlema, et eh, kaubandus eh, ei ole eraldatud nendest asjadest, vaid käib nendega käsikäes. härra Fjellner, ma ei arva, et Euroopa Parlamendis äh, Äh, oleks viisakas äh, öelda, et keegi käitub ebakohaselt, aga kui ma rääkisin liikmesriikidega nendest kaubanduse aspektidest, siis üritasin ma ära kasutada oma läbirääkimiste kogemusi väikeste ettevõtetega üle Euroopa Liidu, kes tõesti soovivad kaubelda ka Euroopa Liidust väljaspool aga samuti oleme me üritanud siia kaasata asju, mis ei ole veel siiamaani lahendust leidnud või mis on eriti pakilised teatud liikmesriikidele. mulle tundus, et meil oli hea võimalus nendega nüüd tegeleda. jah, me tegeleme siin võrdsete võimaluste loomisega, selgusega tarbijatele ja me peame tõesti edasi liikuma. loodetavasti parlament toetab meid ka edaspidi et lõpptulemus oleks võimalikult positiivne ning lõpetuseks küsiti küsimus selle Made in eh, the European Union kohta. me arutasime seda ettevõtetega, nemad seda väga ei toetanud, nad arvasid, et see on natukene liiga kallis ja sellega me enam seetõttu ei tegele. suur tänu, proua volinik. sellega oleme me selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud hääletus toimub järgmise hääletussessiooni ajal. istung jätkub homme, kaheteistkümnendal novembril üheksast kella üheni. protokoll